selleks on komisjoni avaldus pealkirjaga kliiniliste uuringute läbipaistvus ja kontroll. ma annan uuesti sõna teile, härra volinik, härra Andrukaitis ja palun, teil on sõna. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed kõigepealt lubage avaldada südamlikku kaastunnet nende isikute perekondadele, kes hiljuti Prantsusmaal surid eh, kliiniliste uuringute tõttu. ma olen täiesti veendunud, et Prantsuse ametivõimud on astunud eh, vajalikke samme selleks, et see olukord kuidagi lahendada ning et nad on andnud endast parima selleks, et välja selgitada, mis üldse juhtus. mina isiklikult olen olnud eh, tihedas kontaktis Prantsuse tervise, tervishoiuministriga, et teada, mis täpselt juhtus ja kas uurimistulemused on andnud teada midagi uut. loomulikult me ootame kõik, kuidas see uurimine lõpeb, enne kui me saame mingeid järeldusi teha. kliinilised uuringud on hädavajalikud selleks, et saaks välja töötada uusi ravimeid. samuti on vaja välja toota, töötada uusi ravimeetodeid või olemasolevaid muuta kliinilised uuringud tähendavad tihti seda, et raskete haiguste all kannatavatel isikutel tekib uus lootus. näiteks geriaatriliste ravimite puhul on ähm, näidatud, et on selge seos selle vahel, et osaletakse kliinilistes, kliinilistes uuringutes ja keskmise eluea vahel. loomulikult on kliinilistes uuringutes ka omad riskid aga Euroopa on siiski ravimite alal maailmas esilinnas, sest me pakume oma patsientidele kõige paremaid ravimeid ning ka kõige innovaatilisemaid äh, ravimeetodeid. me kindlasti nõustume kõik sellega, et läbipaistvus on väga oluline komponent ja on seda ka kliiniliste uuringute läbiviimisel see tähendab seda, et me peame teadma, millised uuringud läbi viiakse, millal, kus, kes neid läbi viib ja milliseid isikuid sellesse uuringusse võetakse väga oluline on see informatsioon avalikult anda ja praegu on olemas Euroopa kliiniliste uuringute register, mida juhib Euroopa Ravimiagentuur. läbi selle on teatud info ka kättesaadav. mina olen selle agentuuriga pidevas ühenduses. kui kliiniline uuring lõpeb, siis lõpeb ta kas positiivse või negatiivse tulemusega ning see tulemus tuleks samuti avalikustada. peale selle on Euroopa Ravimiagentuur välja töötanud äh, ka sellise poliitika, mille alusel agentuurile tuleb edastada uuringuraport enne, kui Ravimiamet annab inimravimi kasutamiseks turustamisloa. see tähendab seda, et Euroopa on tõesti esirinnas, mis puudutab kliiniliste uuringute andmete avaldamist meil äh, on vaja mingit kindlust äh, selle ajani, kui jõustuvad uued kliiniliste uuringute alased õigusaktid, mis toovad kaasa veel suurema läbipaistvuse. kliiniliste uuringute lubamine liikmesriikides hakkab seejärel äh, toimuma nii, et need uuringud salvestatakse kõik üle-euroopalises andmebaasis, mida Euroopa Ravimiagentuur haldab. on ka erandeid Need erandid määratakse kindlaks õigusloomelises protsessis. Euroopa Liidu andmebaas aga hakkab olema täiesti avalik. peale selle on nii, et juhul, kui valitseb ülekaalukas avalik huvi, siis tehakse kliiniliste uuringute alased andmed teatavaks juba uuringu käigus Euroopa andmebaasi hakkab haldama, nagu juba ütlesin, Euroopa Ravimiagentuur. see andmebaas on keskse tähtsusega andmete kogumisel ja säilitamisel, nagu näeb ette uus määrus. see tähendab ka seda, et äh, korraga koondatakse kokku tuhandete kliiniliste uuringute andmed, kuivõrd Euroopas iga päev toimub tuhandeid uuringuid. see tähendab ka seda, et äh, tegu on väga kompleksse ja väljakutseid esitava IT-projektiga tehnoloogilised äh, probleemid äh, on kahjuks kaasa toonud selle, et projekt ei ole õigeaegselt lõpule viidud. selles projektis osalevad Euroopa Ravimiagentuur, liikmesriigid ning Euroopa Komisjon ja kõik me peame rohkem pingutama selle nimel, et Euroopa kliiniliste uuringute andmebaas äh, juba varsti tööle hakkaks. sest uue määruse rakendamine nõuab seda praegu ei ole mitte midagi, mis äh, ütleks seda, et uue määruse jõustamine, äh, et kui see uus määrus oleks juba jõustunud, siis oleks Prantsusmaa tragöödia olemata olnud. ma olen ka täiesti kindel, et Euroopa Ravimiagentuur on juba kasutusele võtnud vajalikud tehnoloogilised ressursid ning komisjon jälgib seda tööd pidevalt. ma panen äh, ka kõigile liikmesriikidele südamele, et vajalik on hea koostöö liikmesriikide ja Ravimiagentuuri vahel, kuivõrd alati see täielikult ei toimi ma tahaksin öelda ka seda, et konstruktiivset koostööd tuleks teha kiiremini ja tõhusamalt ning seda ka andmebaasi osas. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, lubage kokkuvõttes rõhutada, kui oluline on suurem läbipaistvus kliinilistes uuringutes kogu Euroopas. sellise läbipaistvuse saavutame me uue määruse abil, mis käsitlebki just kliinilisi uuringuid ma kutsun üles kõiki huvitatud osapooli tegema konstruktiivset koostööd selleks, et see määrus võimalikult kiiresti rakenduks. suur tänu! suur tänu teile, härra volinik. sõna saavad kõnelejad fraktsioonide nimel. kõigepealt härra Peeter Liiser, kuid Liise, kuid teda ei ole siin ja seetõttu alustame me kolleeg Krootega, palun. suur tänu. siis võtame ka Rahvapartei kõneaja üle, olgu, tegin nalja Need uuringud, mis toimusid Prantsusmaal, tõid kaasa tõsise katastroofi. ja veel kord tahaksin tunda kaasa ohvritele. nii öö, kannatanutele kui ka sur-, surnud inimeste omastele. kahe tuhande kuuendal aastal toimus sarnane juhtum Ühendkuningriigis kliiniliste uuringute ajal minu arvates oli oluline, et sellest tehti omad järeldused. küsimus on nüüd selles, äh, äh, milli-, äh, millised järeldused on komisjon teinud sellest nüüd edaspidi ning kui kaugel on jõutud olemasolevate reeglitega, reeglite ellurakendamisega mille ka parlament vastu võttis. ning kui kaugele on jõutud andmepangaga, millest te rääkisite, see peaks olema väga läbipaistev ja avatud millal me võime siis oodata, et see andmepank ka online'i jõuab ja ellu rakendatakse? üks asi, mida tuleb arvestada, on ka see, et et äh, patsiendid kannatasid niinimetatud esimeses faasis, kas komisjon on mõelnud selle peale, kuidas protsessi natukene äh, parandada, kas me peaksime veel süsteemi peale sügavamalt järele mõtlema, minu fraktsioon huvitub sellest ka, härra volinik, äh, loodetavasti tulete välja ka Äh, uue avaldusega antud teema kohta. aitäh. ma ootan veidi, et näha, kas härra Liise tuleb, aga nüüd saab sõna proua Liis. suur tänu tõepoolest, eh, siiamaani on kliinilised uuringud üldiselt läinud edukalt, eh, tihti osalevad neis arstitudengid ja nad on selle üle isegi uhked, sellepärast et nad saavad anda oma panuse meditsiini arengusse. nüüd aga juhtus eh, see õnnetus jaanuaris viis surnut inimesed, viis isikut on haiglas lisaks neile, kes on lisaks sellele, kes hukkus, seega tegemist on väga traagilise sündmusega ja loomulikult mõtlen ka mina ohvrite perekondadele ja tunnen neile kaasa. ma kasutan võimalust teile sa-, äh, siiski meenutada seda, et kliinilised uuringud on hädavajalikud, sest ilma nendeta ei saa ühtegi ravimit turule tuua. ma loodan, et Euroopa on jätkuvalt teadusuuringute esirinnas näiteks eh, Belgias tehakse äärmiselt suur osa Euroopa Liidu ravimitest, meil on äärmiselt palju ekspertteadmisi ja me teeme ka uuringuid. muidugi on vaja lahendada teatud küsimused ning volinikult tahaksin ma küsida seda, kas on tõsi, et eh, et on vajalik hakata avaldama kõikide kliiniliste uuringute eh, tulemusi, sest tegelikult peaks see algama juba mais kaks tuhat kuusteist ja kas on tõsi see, mida räägitakse Euroopa laboritest ja testidest, mida neilt hakatakse nõudma? me teame ju, et Prantsuse õnnetus juhtus seetõttu, et, et patsient, kes suri, sai liiga suure annuse ravimit kas äh, need lisakontrollid kehtestatakse selliste olukordade vältimiseks? peale selle oleme me rääkinud äh, ka sellest, äh, mismoodi saavad kliinikud loa kliiniliste uuringute läbiviimiseks, sest seegi on otseselt seotud kodanike julgeoleku ja ohutusega. suur tänu, nüüd on jõudnud saali kolleeg Hasekamp, kellel on sõna. kõnelejal puudub mikrofon voorzitter voor een geneesmiddel op de markt komt en zelfs. suur tänu ennem kui ravimid turule jõuavad isegi ennem kliinilisi teste toimuvad katsed loomade peal iga ravimit testitakse tuhandete loomade peal nagu rotid ja hiired näiteks inimahvide peal testimine on Euroopas kasutatud keelatud samas need testid põhjustavad väga suurt valu loomadele, teisalt nad ei anna mingisuguseid tõsiseltvõetavaid tulemusi, sest ravimid ei pruugi olla ohutud lihtsalt sellepärast, et nad on ohutud loomade peal. ning inimelud on endiselt ohus, nii nagu me nägime Prantsusmaa puhul. toda ravimit testiti põhjalikult loomade, isegi šimpansside peal ju mul on mitu küsimust härra volinikele. isegi kui ravimit kasut-, äh, testiti šimpanside peal, kuigi selline asi on Euroopas keelatud, siis kas te soovite edendada öö, äh, muud tüüpi teste, et me saaksime mõ-, lõpetada need mõttetud loomkatsed? suur tänu, nüüd poolteist minutit, proua Rõivasi me ei sea kahtluse alla kuidagi teie ausust, kuid ma arvan, et me peaksime lahutama mõjuhinnangud kriteeriumidest, see puudutas eelmist arutelu. aga see, mis äh, juhtus jaanuaris, äh, see on tõepoolest kahetsusväärne, üks inimene hukkus, äh, Rennis need katsed läbi viidud ja viiel teisel inimesel on väga rasked tervisekahjustused kui me nüüd mõtleme selle surmajuhtumi peale, me mõtleme laboratooriumide peale, kes siis oma molekulidega seal katseid teevad ja Portugali laborist saime ka protokolli kätte kahekümne teisel jaanuaril, kuid kahte toimikut me ei ole kätte saanud, kus on erinevate testitud ravimite farmakoloogilised mõjud ja teiselt poolt eh, eelkliinilised testid eh, šimpansidega, seda ei ole avalikustatud. Portugali labor eh, peidab ennast ärisaladuse nõude taha komisjon ja teie, härra volinik, te peate avaldama eh, nõuet Ravimiamet, eh, survet Ravimiametile, nii nagu ütles ka proua Riis. me ei tohiks oodata kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani, kuni see andmebaas eh, käivitub. me peame äh, Äh, sellel ametil käsi väänama selleks, et see andmebaas äh, kiiresti äh, käivitataks. kolleeg Pedicini, suur tänu, proua president. tavaliselt Äh, nendes testides, kus äh, farmakoloogilisi and-, äh, andmeid kogutakse uute molekulide kohta, väga paljud inimesed selles, nendes testides ei osale. värvatakse sageli näiteks tudengeid, kellel on vähe raha ning nad seavad oma elu sageli ohtu. keskus, mis selle uuringu läbi viis, ütleb, et nad täitsid täielikult rahvusvahelisi reegleid ning protseduure, aga me tahaksime teada, mis toimus ennem inimkatseid, millised loomkatsed toimusid, millised muud katsed toimusid ennem seda, kui seati ohtu inimeste elud. me tahaksime teada, kas seda kõike oleks olnud võimalik vältida, sest üks surnud inimene ja viis haiglasse sattunud inimest on tõsine tagajärg. liiga paljud inimesed praegu lihtsalt vaikivad. aitäh. nüüd enda nimel kõnelejat, proua Krostet. Euh, aitäh, tõsi on äh, see, et äh, ühe inimese surm äh, kliiniliste testide ajal on traagiline ja siin kaastunne mitte ainult tema omastele, vaid ka nendele inimestele, kes praegu on endiselt haiglaravil. ma Äh, mõtlesin, kas on mõtet seda arutelu juba praegu pidada, kuigi meil on väga lünklikud andmed äh, selle juhtumi kohta ja me ei tohiks äh, siin hakata enda kasuks konjunktuuri ära kasutama ja asjaolusid, olgu siis tegemist protokolliga või kliiniliste uuringute ülevaatega, doosiga, täpsete ainete loeteluga, me võime siin kõike ette kujutada, mida soovime ja meil on tegelikult eelkõige vaja siin läbipaist-, läbipaistvat, paistvust ja informatsiooni ja äh, tegemist on äh, tarbijate huvides välja töötavate, töötavat-, tööd, välja töötatud innovatiivsete ravimitega ja need uuringud on kindlasti vajalikud, äh, kuid ma juhiksin tähelepanu ka sellele, et meil on olemas uus määrus, mis peaks suurema läbipaistvusnõude kehtestama äh, näiteks äh, esimese faasi uuringute osas äh, seda määrust peaks hakkama kohaldatama nii kiiresti kui võimalik, see on äh, möödapääsmatu ja tahaksin siin kutsuda üles nii Ravimiametit kui komisjoni selle asjaga kiirustama. aitäh, kolleeg Barnio, palun. härra volinik, Renni tragöödia tekitab mitmeid küsimusi, kõigepealt on murettekitav see, et äh, ametiasutused äh, Prantsusmaal said informeeritud ainult neli päeva hiljem äh, ja labori, labor, mis need katsed läbi viis, on Portugalis. me peaksime siiski teadma kõikide kasutatud ainete mõju kui võt-, võeti vastu äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta määrus, äh, siis juhiti tähelepanu ka läbipaistvusele ja äh, samuti sellele, et kliinikute raporteid ei peaksid, peaks olema salajased, kuid farmaatsiatööstuse huvid on siin teistsugused ja me räägime kohaldamisest aast-, alles aastal kaks tuhat kuusteist, firmad siiski soovivad nende uuringute tulemusi saladuses hoida ja nii ei ole võimalik ka neid andmeid analüüsida või kasutada uuringute jaoks me peaksime suutma rahustada kodanikke ka Renni äh, tragöödia valguses ja nagu ütlesin juba, määrus jõustub alles mais kaks tuhat kuusteist ja me peaksime äh, kindlasti pa-, panema pa-, paika täpsemini selle raamistiku, millel rajaneb äh, uuringute läbiviimine ja siin äh, on kindlasti oma roll mängida komisjonil, Ravimiametil. Mediatori skandaal oli seotud lubamatu turule, ravimiturule laskmisega, aitäh proua Reid, üks minut. proua asepresident, olen ise farmakoloog ja olen osalenud äh, uuringute läbiviimisel ja tean, kuivõrd oluline ravimite väljatöötamisel need uuringud on, kuid kogu see protsess on seotud mitmete keerukate momentidega ja mõned äh, ravimid, näiteks aspiriin, mida me praegu kasutame, ei saaks üldse heakskiitu ja kui me vaatame praegust teadusandlust selles vallas, siis äh, tulemused ei ole suurepärased, Ühendkuningriigis kahe tuhande esimesel esimese aasta direktiiv muutus, muutis elu äh, kliiniliste uuringute läbiviijate äh, jaoks väga keeruliseks isegi minu enda valdkonnas äh, uurim-, uuringud praktiliselt seiskusid Ehm, kliiniliste uuringute määrus, mis sel aastal äh, täielikult kohaldub, kas see asju parandab, ma kahtlen selles, kui me räägime mm, läbipaistvusest, siis meie äh, UKIP-is ei toeta äh, läbipaistvuste suurendamist kliini, kliiniliste uuringute puhul ja Ühendkuningriik peaks ise saama otsustada selles küsimuses. aitäh. härra Fernandes, poolteist minutit. komissarid suur tänu, proua asepresident, härra volinik, kõigepealt äh, sooviksin äh, avaldada kaastunnet ähm, äh, selle, selle inimese perele, kes suri ja loodan, et kiiresti paranevad need, kes haiglasse sattusid nende uuringute tulemusena kindlasti on äh, sellistes uuringutes teatud äh, riskid, kuid neid riske peaks võimalikult äh, suures osas maandama. sündmus, millest me räägime, sündmus Prantsusmaal, kus ilmnesid tõsised kõrvalnähud, need vajavad täiesti läbipaistvat uurimist, kui me saame teada, mis selle katastroofi põhjustas, on oluline, et meil oleks juurdepääs äh, ka lahkamisraportile ja arstlikule raportile ja nende põhjal me saame siis äh, teada, mis selle õnnetuse põhjustas. uurimine peaks läbi viidama kiiresti ja midagi ei tohiks äh, varjata, kogu info peaks olema kättesaadav, me peame teada saama, mis selle õnnetuse põhjustas. ja tahaksin äh, paludagi komisjonil äh, teada anda, kas äh, lahkamis- ja arstiraportid on juba praegu kättesaadavad. aitäh, järgmine kõneleja, palun. aitäh, proua asepresident, volinik, ähm, kliinilised uuringud on keskse kohal ravimite ohutuse tagamisel ja selleks, et need saaksid aset leida, pea, on meil vaja ka inimesi, kes osaleksid äh, nendes uuringutes äh, ja siin äh, nende inimeste huvides on läbipaistvus möödapääsmatu. Õnneks sellised juhtumid nagu Prantsusmaal eriti tihti ei esine, kuid me, raske on aru ka sellest, miks meil ei ole andmeid ja infot selle kohta, mis õieti juht-, muutus, et me saaksime seda uurida, et me ei saaks siin äh, kaubandussaladuse nõude või ärisaladuse nõude taha end peita. ja see näitab seda, et meil on vaja uut määrust, kuid meil on vaja ka meetmeid selleks, et läbipaistvust äh, parandada ning tarbijakaitset suurendada et me saaksime kõikide nende haiguste vastu võidelda härra Sorinio, üks minut. Äh, härra, proua asepresident, kuidas me saame ähm, uute ravimite ohutust suurendada, samas ähm, mitte innovatsiooni äh, tõkestada? see on võtmeküsimus äh, tervishoiusüsteemides kogu Euroopa Liidus, teaduse areng on aidanud meil päästa miljoneid elusid äh, ning ravida väga palju erinevaid äh, äh, haigusi ja meil on seetõttu vaja ka tugevat määrust, mis ei seaks liialt suurt koormust. meil on vaja enam teadmiste jagamist ja enam läbipaistvust. hiljutine näide Prantsusmaal peaks olema ajendiks jätkata sellel teel ja peaksime tagama selle, et meil oleks platvorm, et äh, minimeerida riske ja nende uuringute kasusid maksimeerida. nii et kutsutan, kutsun teid üles looma selle andmebaasi nii kiiresti kui võimalik. suur tänu ja härra Kapuuto, üks minut. suur tänu, proua juhataja kliiniliste uuringute puhul on kõige olulisem patsientide heaolu ja tervis. Prantsusmaa tragöödia näitas meile, et see alati nii ei ole. ühe isiku surm ning viie inimese haiglasse sattumine pärast kliinilises katses osalemist on väga tõsised tagajärjed kliinilisele uuringule Õnneks on midagi sellist Prantsusmaal siiski väga haruldane, aga kui me mõtleme kliiniliste uuringute ohutusele, siis saab ikkagi veel väga palju rohkem ära teha. aastal kaks tuhat neliteist vastu võetud äh, määrus jõustub täielikult alles aastal kaks tuhat kaheksateist, aga me ei saa endale lubada, et vahepeal juhtuks veel midagi traagilist. meil on vaja rohkem uuringuid, et me saaksime piisavalt äh, teadmisi, enne kui ravimeid hakatakse inimestele manustama komisjon peab kaasa aitama sellele, et neid andmeid kogutaks ning et Euroopa andmebaas kliiniliste uuringute kohta kiiresti käivituks. meil on vaja ka seda, et juba esimese etapi uuringud avaldatakse, et nende tulemused avaldataks. lugupeetud volinik, loodetavasti see määrus varsti jõustub ja ta rakendub täielikult. suur tänu ja viimase kõnelejana saab sõna proua Lauristin. üks minut suur tänu, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud kolleegid, ka mina olen nende hulgas, kes avaldavad kaastunnet Prantsuse tragöödia ohvritele. me kõik mõistame väga hästi, et see tragöödia näitab meile vajadust selle uue määruse järele, mis võeti vastu aprillis kaks tuhat neliteist kahjuks ei ole see veel täielikult jõustunud, see ei ole rakendunud, aga seda tuleb kiiresti teha ja vajadusel seda ka muuta. esimese etapi uuringuid seal praegu sees ei ole, nii palju kui mina aru saan. praegu, kui me räägime Euroopa andmebaasist ja sellest, et see andmebaas meid aitab, siis arhiive vaadates selgub, et septembris kaks tuhat neliteist ütles komisjoni esindaja, et detsembris kaks tuhat neliteist on kõik ettevalmistused tehtud pärast seda saab alata töö andmebaasiga. seetõttu tahaksime küsida, miks see siis nii kaua aega võtab. palun rääkige meile sellest pisut lähemalt, rääkige lähemalt sellest andmebaasist, sellest, mis seal sees on, kuidas seda andmebaasi kasutada saab ning ka põhjustest, miks selle tööga ikkagi nii kaua läheb, aitäh. suur tänu, proua Lauristin. sellega on sõnavõtud lõppenud ja nüüd jääb veel vaba mikrofoni voor, milles esimesena saab sõna härra Boltšak. suur tänu, lugupeetud kolleegid, aitäh teile, proua juhataja, et andsite mulle sõna. mina olen täiesti veendunud, et ükski kliiniline uuring ei tohiks lõppeda nii, et keegi sureb või satub haiglasse. kliinilistel uuringutel ei tohiks olla inimohvreid. peale selle olen ma seisukohal, et et me oleme selle debati jooksul teinud tähtsaid järeldusi ning äh, eelkuuldu põhjal tahaksingi ma praegu sõna võtta. ma toetan äh, volinikku. ma toetan volinikku, kes ütles, et meil on vaja objektiivset teavet. meil on vaja teada, milline on olukord erinevate uuringute alal aga see teave kindlasti peab olema objektiivne. ja selleks eh, on meil vaja teha põhjalikku tööd. suur tänu lugupeetud proua juhataja, me räägime siin läbipaistvusest ja kontrollist, eh, mis puudutab kliinilisi uuringuid me räägime, Prantsusmaal juhtus, Prantsusmaal hukkus üks inimene ja viis inimest äh, võitlevad haiglas oma elu eest. kliinilisi uuringuid viiakse läbi selleks, et meil oleksid parimad, paremad ravimid ja paremad ravimeetodid. kliinilistele uuringutele kulutatakse väga palju raha, aga siiski ei ole need uuringud alati piisavalt läbipaistvad ja neid ei kontrollita piisavalt. peale selle tuleb mõnikord tõdeda ka seda, et äh, info, mida meile tulemuste kohta antakse, et see ei ole täielik, et meile ei räägita negatiivsetest tulemustest, vaid ainult positiivsetest. aga tegelikult peaks äh, kogu ravimitööstus ikkagi avaldama ausalt kõik andmed, ka negatiivsed andmed, nii nagu nõuab äh, Rahvusvaheline Tervishoiuorganisatsioon, Maailma Tervishoiuorganisatsioon. härra Ferrara. suur tänu lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. Euroopa kodanikud peavad saama tervishoiuasutusi ja organisatsioone usaldada. meil on mitmeid tervishoiukomiteesid, igasuguseid riiklikke asutusi ja ka erasektori asutusi, kes vaatavad, mismoodi ravimeid välja töötatakse. selleks, et valitseks tõeline usaldus, tuleb tagada, et isikud saavad tõest informatsiooni ning et info on läbipaistev kõik andmed, mis on seotud uute ravimitega ka nende testimisfaasis, kogu info peab olema avalikult kättesaadav, kõikide testide tulemused peavad olema kättesaadavad, neid tulemusi peab saama kontrollida. meil on vaja, et avaldataks erinevate agentuuride uuringud erinevate ravimite kohta, meil on vaja eetikakomiteede arvamusi ja ka kliiniliste uuringute tulemusi see võimaldab neid tulemusi uurida, võimaldab äh, vahetada parimat tava, võimaldab kontrollida, kas tähtaeg on täidetud ja kas täidetakse eetilisi standardeid. me oleme väga huvitatud ka teie uurimistöö tulemustest ja tahaksime teada saada, kas Prantsusmaal tehti mingeid vigu. majanduslik kasu ei tohi kunagi üle trumbata tõde ja läbipaistvust. suur tänu teile! ka mina avaldan omalt poolt oma kaastunnet äh, Prantsusmaa ohvritele. tõepoolest, läbipaistvus on väga oluline ning nüüd saab lõppsõnaks sõna härra volinik. lugupeetud proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed. kõigepealt nõustun ma kõigiga, kes ütlesid, et kliinilised uuringud peavad olema läbipaistvad, see on väga oluline. meil on vaja teada, millised kliinilised uuringud toimuvad, kus, kes neid korraldab mida nendega uuritakse ning loomulikult ka seda, mis nendes selgub. selleks teeme me koostööd EMA-ga, Euroopa Ravimiagentuuriga ning nüüd vastan ma konkreetsetele küsimustele, mis mulle esitati. me rääkisime erinevatest tehnilistest detailidest, mis on seotud andmetega kui me aga räägime millestki nii traagilisest nagu Prantsusmaa sündmused, siis on kindlasti vaja kõigepealt välja uurida, mis juhtus. praegu see veel teada ei ole, seda uurib Prantsuse politsei, uurivad Prantsuse ametivõimud ja meie koos nendega. praegu meil tulemusi ei ole. püstitatud on mitu kliinilist hüpoteesi, kuid ühtegi neist ei ole tõestatud ega ümber lükatud ning peale selle ei ole mul õiguslikus mõttes õigust kommenteerida käimasolevat juurdlust, seega ma ei saa selle kohta mitte mingeid kommentaare anda. tegemist on väga delikaatse teemaga ma usun siiski, et varsti me saame kõik üksikasjad teada. aga me peame olema kannatlikud ja ootama, kuni ametlik juurdlus lõpeb. pärast seda võime me esitada järgmisi küsimusi läbipaistvuse ja info liikumise kohta. praegu, nagu juba ütlesin, juurdlus kestab ja meil ei ole mitte mingit võimalust sellesse juurdlusse sekkuda või seda lähemalt kommenteerida lugupeetud volinik, suur tänu teile, aitäh, et te andsite meile kinnitusi selle kohta, et